kogule öeldi, et õiguskomisjon soovib, no eh, on öelnud, et ei peaks delegeeritud õigusakti vastu olema eh, ning kahekümne nelja tunnise eh, aja jooksul ei ole vastuväited esitatud ja seetõttu vastavalt artiklile sada viis lõikele kuus meie kodukorrast on see soovitus vastu võetud ja koos vastu võetud tekstidega kaheksateistkümnendal aprillil aastal kaks tuhat kaheksateist ehk siis homme avaldatud